meine Damen und Herren, ich sage. austatud daamid ja härrad, tervitan teid meie tänahommikusel koosolekul. mul on väga hea meel selle üle, et meil on täna võimalus tervitada Leedu kui eesistujariigi esindajat, Leedu välisministrit härra Likevitšist meie juures me kohtusime juba reedel Vilniuses, meil oli võimalus omavahel vestelda ning ma kohtusin ka Leedu presidendiga ning ma tutvusin ka Leedu parlamendiga ning mul oli au istuda härra Landsbergise kohal Leedu parlamendis. ma imetlen väga seda, millist julgust kolleeg Landsbergist ning tema kolleegid üheksakümne esimese aasta jaanuaris ilmutasid. Nad kandsid väga suurt vastutust ning nad võtsid selle riski enese kanda. mul on selle üle väga hea meel. mul on hea meel, härra minister, et te leidsite võimaluse täna meie juurde tulla ning äh, mul on hea meel, et me saame arutada lähen-, laienemispoliitikat ning naabruspoliitikat. me teame ju, et Leedu eesistumise aega langevad väga olulised otsused ning seetõttu soovime me arendada teiega väga tihedat koostööd. meie seas on ka Äh, delegatsioon, kellega me soovime arutada äh, Bosnia-Hertsegoviina äh, probleeme ning ma tervitan Bosnia-Hertsegoviina delegatsiooni esindajaid. härra minister, annaksin sõna nüüd teile, palun. suur tänu, härra esimees, nende lahkete sõnade ja sissejuhatuse eest. me olles ise endine parlamendiliige, ma tean, mida see tähendab ja me tõesti pidime tegema tihedat koostööd äh, koos teiega, jääme kontakti ja kogu minu meeskond samamoodi. sissejuhatuseks äh, lubage öelda mõni sõna meie eesistumise prioriteetide kohta, tõesti väga lühidalt, sest äh, nagu öeldud, me räägime rohkem laienemisest ja partnerlusküsimustest, aga siiski sissejuhatuseks tahan öelda, et Leedu ei pea hakkama ratast leiutama. järjepidevus on väga tähtis, tahan tänada Iiri eesistujat tehtu eest, sest äh, Äh, võtsime ju teatepulga nendelt üle ja jätkame seda, mida nemad alustasid. ja tegelikult see kajastus juba meie trio programmis, mis võeti vastu eelmise aasta detsembris, nagu te teate, koos Kreeki, Kreeka ja Iirimaaga moodustame trio ja ka oma prioriteete võime lühidalt defineerida kui kolme sammast usaldusväärne kasvav ja avatud Euroopa. fiskaaldistsipliin, pangandus ja rahandusliit ning usaldusväärsus on äh, väga oluline ka kodanikega seoses. see on kodanike aasta, mida me välja kuulutasime, see ei tohiks olla ainult loosung, ka nemad peavad tundma, et äh, Euroopa loob neile usaldusväärse keskkonna selle saavutamine ei ole muidugi lihtne, aga usaldusväärsus on osa meie päevakorrast. siis kasvav Euroopa, see on seotud äh, siseturuga, üldse turuga, äh, digitaalne agenda, innovatsioon, teadusuuringud äh, ja tööpuuduse vastu võitlemine. noorte tööpuudus kakskümmend viis protsenti Euroopas, see on tõesti dramaatiline näitaja mõnedes riikides isegi üle viiekümne protsendi, ei ole ime, et riigipead ja valitsusjuhid kohtumistel räägivad nendest küsimustest. meil on nüüd äh, kaheksa miljardit eurot nendele programmidele eraldatud ja loodame, et äh, see ka aitab, aga Brüssel ei saa lahendada omalt poolt kõiki probleeme, liikmesriikide enda valitsused peavad eeskätt sellega tegelema. me saame küll anda omapoolse panuse Brüsselist, aga muidu on see liikmesriikide pädevuses. avatud Euroopa, see on seotud äh, dialoogiga kolmandate riikidega, laienemisprotsessiga, assotsiatsiooni ja partnerluslepingutega. Äh, lubage mul lühidalt mainida, et äh, me nende kolme sambaga nii-öelda seoses, mis moodustavad meie prioriteedid, see nõndanimetatud kasvusammas hõlmab ka energia siseturgu, mille äh, suhtes liikmesriigid on otsustanud äh, vähemalt kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks äh, selle saavutada ja kõrvaldada nõndanimetatud energiasaarekesed, mis on jäänud energeetika on äh, paljude meie kolleegide jaoks äh, prioriteet, see on osa sellest äh, kasvava Euroopa sambast ja makroregionaalne strateegia, Läänemeri ja selle piirkonna koostöö kasvab kiiresti. ja mitte ainult koostöö, vaid ka integratsiooni aspektid, kõik need võime samuti nende ühiste teemade korvi panna. kaks äh, liikmesriikide prioriteetide alapunkti on avatud Euroopa samba idapartnerlus loomulikult. Äh, äh, kui on küsimusi, siis loomulikult ma hea meelega vastan ka nendel teemadel ning Euroopa Liidu välispiiride kaitse, mis samuti on meie jaoks väga tähtis teema, meil on kuussada viiskümmend äh, kilomeetrit piiri Valgevenega, veel siis Kaliningradiga ja me hea meelega jagame oma kogemust ka teistega. tulles nüüd laienemise juurde, siis äh, eesistujana me loomulikult äh, oleme erapooletud. me püüame olla ausad vahendajad ja mitte asuda kellegi poolele aga me ei ole loomulikult äh, ükskõiksed, me käitume proaktiivselt, püüame partneritel aidata asju edasi viia konstruktiivselt, nii et me küll püüame teha seda nii, et me ei riku neutraalsuse põhimõtet, aga siiski positiivselt äh, tagant tõugata asju. Äh, laienemise raames mainiksin lühidalt Islandit, me oleme sellest rääkinud tükk aega, protsess on äh, algust saanud, nüüd uus valitsus on otsustanud äh, selle teema peatada ja me peame loomulikult äh, nende otsust äh, austama, aga ka nemad on leidnud, et me peame säilitama dialoogi õhkkonna ja selle kogemuse, mis dialoogi raames saavutati. me peame islandlaste enda otsust muidugi äh, Äh, austama, aga me peame Islandiga sidemed siiski säilitama, ükskõik mida nad otsustavad. teiseks Türgi, kõik arutavad Türgit ja seda, mis seal toimub, see on uudistes äh, iga päev. kahekümne teise peatüki avamine oli meie arvates väga positiivne otsus. Äh, samas me jälgime olukorda, mõned uudised on meie kõigi jaoks murettekitavad, aga peaksime rääkima oma kolleegidega aga tähtis on püüda mõjutada ka sündmusi koha peal. me peaksime jätkama dialoogi, see ei ole olnud lihtne, see on olnud väga pikk, aga ikkagi väga oluline, siis äh, Balkani riigid, Balkan on samuti väga tähtis osa sellest mängust nii-öelda ja jällegi me püüame olema, olla positiivselt konstruktiivsed ja oleme väga rahul otsuse pärast alustada liitumisläbirääkimisi Serbiaga ja teame, et Kosovo-Serbia vahelise kokkuleppe saavutamine on olnud väga keeruline. Äh, valitsus on pidanud tegema seda ka oma populaarsuse arvelt, aga see on strateegiline otsus ja nüüd on veelgi tähtsam seda rakendada. meie omalt poolt julgustame neid rakendama seda otsust ja äh, hoolikalt jälgime seda protsessi ja püüame jääda positiivseks, täpselt samamoodi Kosovoga saame alustada stabilisatsiooni assotsiatsiooni läbirääkimisi õige pea, loodetavasti. kahe nädala pärast ma ise külastan seda regiooni, kohtun nende juhtidega, täpselt samamoodi veidi aega tagasi endise Jugoslaavia Vabariigi Makedoonia peaministriga kohtusime me kõik eh, teame ka sellega seotud probleeme, kahepoolseid eh, probleemseid suhteid. Eh, ja esimese aasta nõndanimetatud esimese märtsi kokkuleppe rakendamine. ja me oleme omalt poolt valmis ka neid aitama oma eesistumise ajal, samuti kahepoolselt, sest äh, meil on ka ajaloolisi kogemusi, mida jagada mm, Balkani riikidega. nagu ma ütlesin ka eile peaministrile, saame Makedooniaga samuti jagada neid kogemusi. samuti Montenegro, üsna hiljuti ma kohtusin äh, välisministriga ja arutasime kõiki neid teemasid üksikasjalikult ja ma usun, et äh, suudame ka nendega edasi liikuda. Bosnia-Hertsegoviinaga on natuke keerulisemad suhted. Äh, mõni nädal tagasi oli väga oluline nii-öelda test ja me julgustame neid nüüd äh, söövalt edasi liikuma. erakonnad peaksid võtma samuti kogu vastutuse äh, ja hoidkem ka seda dialoogi avatuna, samamoodi Bosniaga. arvestades äh, regiooni viimaseid arenguid, see riik on äh, suhteliselt maha jäänud Euroopa Liidu liitumisprotsessis. nii et äh, poliitiline tahe ja ühtsus on need, mida on tarvis ja peaksime seda rõhutama oma sõpradele ka Bosnias ja Hertsegoviinas. terve rida muid küsimusi on samuti päevakorras, kuna mul paluti mitte liiga pikalt sissejuhatuseks rääkida, siis ma püüan sellest soovist kinni pidada. me võime muidugi arutada Egiptust, see on praegu kõikidele murettekitav teema, mm, jäägem valvsaks nii-öelda ja analüüsigem olukorda vastutustundlikult, teades, et äh, Egiptuse ühiskond on lõhenenud, need lõhed on üsna sügavad ja kui olukord veelgi pingelisemaks muutub, siis äh, need lõhed veelgi süvenevad. nii et me võime jälgida olukorda, omalt poolt kommenteerida, teha seda vastutustundlikult. seda me oleme ka siiani teinud ma usun, et äh, ka ülemkogu hiljem sel kuul arutab võib-olla seda teemat äh, ja meie seisukohad muutuvad selgemaks. ja mis puudutab muid aspekte, siis hiljem täna arutame äh, triloogi raames finantsinstrumente, see on üsna keeruline olukord, ma tean, et äh, seisukohad on lähenemas ja ma usun, et ka juba täna suudame astuda mõned sammud üksteisele lähemale. ma äh, ei taha äh, liiga palju teie aega kulutada ja vastan hea meelega seepärast teie konkreetsetele küsimustele, kui teil neid on. First has Mr. Salafranca the floor. kõigepealt saab sõna härra Salafranco. ja suur tänu, härra esimees, austatud härra minister tervitan teid südamest Rahvapartei fraktsiooni nimel ning soovin teile palju edu teie kuuekuuliseks eesistumisperioodiks kriis tähendab väga paljusid probleeme, millega on vaja tegeleda. me oleme kriisiga jõudnud juba teise etappi ning äh, me näeme, et äh, me oleme sunnitud vähendama mitmeid äh, rahastamisvahendeid. see mõjutab kahtlemata ka välisdimens-, välismõõdet suhteid Türgiga ning pärast suvepuhkusi peame me taas alustama oma tõsist tööd. siia tuleb kaasata parlament samuti täies mahus seoses idapartnerlusega me valmistame ette tippkohtumist ning millised on praegu ettevalmistused, millisesse järku me oleme jõudnud Ukraina assotsieerimislepingu ettevalmistamisega? seda mõjutab väga tõsiselt äh, proua Julia Timošenko küsimus äh, ning milline on teie suhtumine Süüria arengutesse Genfi läbirääkimiste teise vooru äh, ning tõenäoliselt jälgite te väga tähelepanelikult ka olukorda Egiptuses parlament avaldas oma seisukoha selle, sellel teemal möödunud nädalal. samuti on äärmiselt olulised läbirääkimised USA-ga ning sooviksime teada, millised on teie ootused ning kuidas te kavatsete edendada neid läbirääkimisi lähema poole aasta jooksul. samuti ei tohi me unustada suhteid Ladina-Ameerikaga Eurolagi parlamentaarne assamblee tuleb samuti peatselt kokku Vilniuses e, ning e, me oleme väga tänulikud teie külalislahkuse eest Vilniuses ning e, soovime teile palju edu. Thank you, Minister, for being here. My best wishes. Anna Gomes, suur tänu, härra minister, soovin teile edu eesistumise ajaks. minu küsimus kas võiksite rääkida oma lähenemise kohta Valgevene suunal? võtame täna vastu raporti Euroopa Liidu poliitika kohta Valgevene suunal ja kuna te olite ka Vilniuse tippkohtumisel, siis ma tahaksin küsida, millised on teie vaated seoses Vel-, Valgevenega ja Valgevene suhtlusega? samuti ma tahaksin teie käest küsida äh, küsimuse, mida minu enda kaasmaalased on minu käest küsinud. ma arvan, et see on väga oluline küsimus, mul vastust ei ole, aga äkki teil on? kas äh, Euroopa Liit on kiidetanud heaks Egiptuse riigipöörde? ja veel üks küsimus. kuidas teie eesistujana näete seda, kuidas meie liikmesriigid on käitunud president Evo Moralese äh, ka suheldes, kes tegelikult on rahvusvahelise õiguse põhimõtteid rikkunud. edasi, Süüria äh, rahvusvahelise õiguse rikkumine ning äh, Euroopa Liidu suveräänsusesse sekkumine on ju ka rahvusvahelise õiguse põhimõtete rikkumine, loomulikult viitan siin härra Snowdenile kallid kolleegid, ma panin kõnelejate nimekirja lukku. ma ei saa kahjuks kõikidele soovijatele sõna anda, sest nimekiri on juba piisavalt pikk. kui keegi veel täiendavalt soovib sõna saada, siis saab kõneajaks olla maksimaalselt poolteist minutit. ma paluksin teil kõneajast kinni pidada, et me saaksime aega maksimaalselt kasutada. kolleeg Kassini, palun uh,. suur aitäh, härra minister, soovin teile eesistumise ajaks kõike head ning me saame aru, et te olete väga ambitsioonikas oma eesmärkides selleks, et te tahate tuua välispoliitika valdkonnas kaasa niivõrd palju muutusi. ma tahaksin rääkida veidikene laienemisprotsessist ning alustan sellest, et räägin suhetest Türgiga. mina usun ja meie fraktsioon, ALDE fraktsioon usub, et peatükk numbriga kakskümmend kolm on väga oluline ja seetõttu ma tahaksin teid provotseerida. Öelda, et olge julgem, ambitsioonikam, et uusi peatükke läbirääkimistel avada sest äh, see oleks kindlasti Türgi kodanikele kasuks, naabruskonnale kasuks ja kogu Euroopa Liidule kasuks. Te rääkisite detailselt äh, üksikutest Lääne-Balkani riikidest ning Bosniat mainisite kõige viim-, viimasena. Õnneks äh, Bosnia riigiparlamendi delegatsioon on täna ka siin meie juures ning me arutame täna päeva teises osas, mida täpselt ette võtta ja kuidas. Horvaatia liitumine tõi kaasa konkreetsed järelmid. esimene juuli oli päev, kus Bosniasse ja Hertsegoviinasse ei toimu enam toiduainete eksporti. nii et vaja on võtta vastu uus seadusandlus, mis aitaks kaitsta tarbijaid ning luua ka äh, nendest äh, tulemustest ülesaamiseks mingisugused äh, meetmed. kas Euroopa Liit on läbimurde abistamisega ametis või valmis seda tegema? suur tänu, härra esimees ja suur tänu, et tulite meiega äh, seda teemat arutama, ütleb Barbara Lohpiiler. Äh, tahaksin küsida Vilniuse tippkohtumise kohta. kas äh, te kesku-, keskendute ka inimõiguse debatile, kui me räägime idapartnerlusriikidest ja nendega suhtlemisest ning pärast Vilniuse tippkohtumist saate te ehk teha oma analüüsi, milliseid äh, arenguid me võime oodata ja milliseid arenguid eriti just idapartnerlusriikidega seonduvalt? Uh, äh, härra Tannuk, suur tänu äh, ja meie fraktsiooni poolt tere tulemast, härra peaminister. Moldova, Armeenia ja Gruusia pärast Vilniuse tippkohtumist, kuidas te näete olukorra äh, Gruusias lahendust pärast uue valitsuse äh, valimist ning arvestades, äh, mis on toimunud president Ivanišvili ümber? edasi tundub, et kõikehõlmav vabakaubandusleping ning ka assotsiatsioonileping on sõlmimisel nendega mis te arvate, mis juhtub, kui Gruusia võetakse vastu ja Ukraina lükatakse tagasi? ning Äh, Ukrainale ei ütlemine ei hakka kindlasti kuidagi aitama äh, proua Timošenkot tema olukorras. edasi, nagu kolleeg viitab, siis Valgevene teemalisele raporti hääletamisele läheme me täna vastu. kas te arvate, et Lukašenko piitsa ja prääniku süsteem töötab äh, ning kuidas oleks võimalik inimõiguste demokraatia olukorda Valgevenes parandada? Lääne-Balkani osas mina olen Montenegro raportöör ja see on ilmselt edulugu, te ei pea Montenegro olukorda kommenteerima, aga ehk saate kommenteerida Serbia-Kosovo läbirääkimisi ning kuidas te näete neid arenguid Kosovo tuleviku valguses ning edasi äh, Füürami nime küsimus, kuidas on võimalik Makedooniale äh, avada võimalus äh, assotsiatsioonilepingu läbirääkimisteks kandidaatriigina? suur tänu suur tänu, härra esimees, ütleb äh, härra Kuukon, tere tulemast, äh, minister. tahaksin äh, Lääne-Balkani riikide lääne laienemisprotsessist rääkida. Te olete võtnud eesistumise üle väga heal ajal, sellepärast et saate anda oma panuse sellesse pre-, protsessi. Te oma sissejuhatuses ka rääkisite sellest, kuivõrd pragmaatiline on teie lähenemine ja ma saan olla nende põhimõtetega nõus, ainult Serbia ja Kosovo vaheline ajalooline läbirääkimiste protsess jõuab lõpule ning me jõuame edasi sellega. ka pärast Albaania valimisi tundub, et võimu üleandmine on läinud sujuvalt, poliitilised liidrid vähemalt ütlevad õigeid asju, nii et loodetavasti eh, avab see ka realistliku perspektiivi kandidaatriigiks saamiseks eh, ja peatselt. minu üleskutse teile Bosnia-Hertsegoviina kolleegid on äh, täna kohal, me alustasime arutelusid juba eile ja neil on ka lähenemine väga realistlik, me teame, millised on programmid, mida on vaja teha, nüüd on vaja konkreetselt vaadata, millised on meie järgmised praktilised sammud. Te mainisite, et te peaksite olema ambitsioonikas ja proaktiivne laienemisprotsessis, sellepärast et Serbia ei tohiks alustada läbirääkimisi hiljem kui jaanuaris. ärgem siis oodakem nii kaua, vahepeal on ju paljutki vaja teha. Rock ilma mikrofoniteta kogu aeg. härra Rutšek, tere tulemast, härra minister ja kõike head teile eesistumise ajaks. Te mainisite laienemisprotsessi ja ma tahaksin rõhutada Türgist rääkides, et ma olen kolleegidega ühte meelt me peame olema ambitsioonikamad ning keskenduma rohkem peatükile kakskümmend kolm. Türgi on praegu sellel teel, et töötatakse välja uut põhiseadust ja ma arvan, et see on ülioluline, kui Türgil õnnestub saada läänelik demokraatlik põhiseadus võimude tasakaalu põhimõttel, siis on nendega läbi minna lihtsam ja ehk peaksime siis rohkem keskenduma just põhiseaduslikule protsessile. mis puudutab äh, Lääne-Balkani riikidesse laienemist, siis ma ei ole Albaania suhtes äh, nii skeptiline. olime härra Kuganiga äh, koha peal, et seirata nende edusamme. Albaania valimised olid üle aegade kõige edukamad vastavalt, kuidas käituti ja kuidas reeglitest kinni peeti. vaatame, kuidas see siirdeprotsess õnnestub ja ma arvan, et igal juhul me peaksime survestama kandidaatriigi staatusele, nii et me slaavi ja mitteslaavi eh, rahvuste vahel eh, ei lööks kiilu Lääne-Balkani riikides. üks küsimus veel Valgevene suhtes. Te mainisite energiaküsimusi. kuidas te näete energiapartnerlust eh, naabritega, sealhulgas ka Valgevenega ning veel üks küsimus, julgeoleku küsimus nimelt ja ma pean siinkohal silmas äh, tuumajaama, mida Valgevenesse rajatakse. kuidas on võimalik äh, sellega äh, tegeleda ja samas julgeoleku küsimusi silmas pidada? sõna saab härra Landsbergis. suur tänu. suur tänu Euroopa Liidul ja Leedul on ühesugused poliitilised prioriteedid. kui me räägime idapartnerlusest, siis on meil siin suured ootused ning minu esimene küsimus on suunatud eh, eh, sellele, eh, kas Leedu ja Euroopa Liidu eesmärgid kattuvad. vahel me näeme Leedu ajakirjanduses kriitikat ning äh, me võime karta, et Leedu soovib äh, ise rohkem esile tõusta, kuid see ei oleks soovitav. me soovime läbimurret ja, ja seda nii kandidaatriikide kui ka Euroopa Liidu huvides ning Leedu võiks olla väga edukas vahendaja nüüd siis Leedu ja Euroopa Liidu lähenemine nendele küsimustele, kas see ikka on ühesugune või on siin erinevusi? kui me vaatame oma teed Euroopa Liitu, kui me meenutame seda, siis me näeme, et paljud probleemid olid ka kunstlikult tekitatud, kuna Balti riikide äh, lähenemine Euroopa Liidule oli vastuolus Venemaa huvidega ning Euroopa struktuurid ning NATO struktuurid ei varjanud seda ka sugugi. milline on olukord aga tänapäeval? kas me võime oodata vabu otsuseid või võib neid otsuseid tõlgendada kui otsuseid, mida tehakse kellegi huvidest lähtuvalt? suur tänu, härra minister saab nüüd sõna. suur tänu, palju küsimusi esitati, püüan vastata nagu oodatud, siis loomulikult idapartnerlus küsimus, mida mainiti kõige rohkem äh, igasuguste tahkude alt, püüan sellest kõige rohkem rääkida. aga kõige rohkem rääkides siis äh, idapartnerlusest kui sellisest, siis äh, kui minu käest küsitakse äh,, ja küsitakse tihti, et äh, mis on äh, idapartnerlus tippkohtumise edukus olnud või selle programmi edukus konkreetselt, siis ma arvan, et äh, me peame kindlasti ootustega toime tulema ja alati kruvitakse ootused väga kõrgele, siis on inimesed frustreeritud ja see on väga frustreeriv tunne, see ei ole väga hea, ka partneritele on see destruktiivne ja ka meile sest see, et äh, riigipead on äh, tippkohtumise jaoks kogu selle temaatika välja valinud, on minu arust väga oluline. Äh, sest kohale on tulnud kõrged riigi esindajad, näidanud üle oma huvi selle teema vastu ja minu arust see on juba edulugu pärast tippkohtumist võib öelda kindlasti, et meil on idapartnerlusega suhtes olemas strateegia, meil on praktiline lähenemine, me oleme enam enama eest põhimõtte nimel töötamas. vahel on meie hüüdlaused väga loovad äh, ja suurepärased, aga neid tuleks kindlasti rakendada ka. enam enama eest ka tähendab äh, midagi, kui nad teevad rohkem, me peame ka neile andma rohkem. see on kogu meie strateegia osa. ja loomulikult äh, te rääkisite ka Te rääkisite visioonist äh, ja loomulikult seda me peame ka järgima, sellepärast et tippkohtumisega mitte elu ei saa läbi, vaid äh, jätkub Äh, nii et äh, midagi peab ka jätkuma pärast tippkohtumist. olles seda öelnud, siis loomulikult on meil vaja väga palju äh, rääkida konkreetsetest kuumadest konfliktikolletest Mali, Süüria ja nii edasi, nii edasi. me võime siin päikeseloojanguni nendest asjadest rääkida, see on väga oluline. Euroopa Liit on võtmemängija maailmas, võib-olla mitte esimeses reas alati, aga humanitaarabi vallas kindlasti eesrinnas Äh, vabast Euroopast idee ei ole veel ellu rakendatud ja see ei tähenda, et Euroopa oleks vaba, sest lihtsalt konflikti ei ole. igal juhul on vaja nendel teemadel rääkida, teha seda regulaarselt ja see oleks ka juba edulugu. lisaks oleks väga hea, kui inimesed, kes on detailidega rohkem tuttavad, teavad, et äh, Ukrainaga on äh, vaja kindlasti edasi töötada, meil on vaja koordineeritud äh, saata välja sõnumeid, ühesuguseid sõnumeid ja Euroopa Parlament on loomulikult siin väga oluline Euroopa Parlamendi missioon, mida ka parlamendi president toetas, on olnud väga abivalmis, usaldusväärsus on kasvanud kõikide osapoolte poolt ja kui me lähme kas kahepoolsete või mitmepoolsete delegatsioonidega koha peale käisin Poola ministriga koos eh, just ehm, visiidil ning samuti oli ka Taani Euroopa asjade minister seal, olime päev otsa eh, Kiievis Janukovitšiga kohtusime kaks ja pool tundi ja see oli väga hea visiit meie jaoks. me valisime kolm eh, plokki teemavaldkondadena ja ütlesime, et ukrainlased peavad ära tegema kolm asja. esimene asi, reformima valimissüsteemi, on vaja seadusandlust uuendada ja ajakohastada keegi peaks ka seda seirama, seda protsessi ning äh, selles vallas on edusamme tehtud, kuigi vajakajäämisi on ja see ei ole üllatus, aga meil on vaja kindlasti häid uudiseid kuulda Ukraina suunalt ja siin me vähemalt edusamme oleme nüüd näinud. teine teemade plokk on kohtusüsteemi reform. Need asjad ei kulge nii hästi, kui meie tahaksime näha neid protsesse, kuna kohtusüsteemi reformi küsimus on väga tundlik küsimus, aga kindlasti ukrainlased teavad täpselt, mida on vaja teha, nad ei hägu seal niisama, nad teavad, milliseid seadusi on vaja vastu võtta ja protsess käib. ja prokuröri amet peab olema igal juhul sõltumatu, nad teavad seda, see ei tohiks olla poliitilise kontrolli all, sellepärast et me ei näe siin mitte praegu äh, ainult poliitilist kontrolli, vaid ka tulevikus peab olema garantii sellele, et, äh, et prokurörid on sõltumatud ja kindlasti kohtusüsteemi reformi osas me tahame tulemusi näha. ja siis muidugi valikuline äh, õigusmõistmine. Julia Timošenko juhtumit teavad kõik, kõik teavad, et tegemist on väga suure tõkkega ja ma ütlen Ukraina kolleegidele, et teile võib see meeldida või mitte, aga teatud pealinnades saab see juhtum lakmustestiks, kas õigusriigi põhimõtted toimivad või mitte ja kui te seda probleemi ei lahenda, siis tekib äh, aina neid juurde. nii et äh, vaja on nendest tõkedest üle saada ja valikuline õigusmõistmine tuleb lõpetada, äh, sellepärast et tegemist on praegu juhtumiga, kus Tomašenko on vaja meditsiiniabi ja äh, tegemist ei ole hetkel inimesega, kes oleks poliitilist süsteemi õõnestav, vaja on läheneda humaansemalt ja äh, ma arvan, et äh, need protsessid ilmselt lahenevad positiivsele lõpule. edasi, minu arust väga hea oli komisjoni positsioon ja Euroopa bürokraatia positsioon samuti aeg ei ole praegu meie liitlaseks, vaja on tegutseda kiiresti, meil ei ole aega siin mökutada, oodata, tulemusi on vaja kohe ja palju on põhjuseid, mikspärast aeg meie vastu töötab sest arutelu Ukrainaga ei ole jällegi tehniline küsimus järgmise riigiga, kus me räägime majandus- integratsioonist ja poliitilisest assotsiatsioonist. ei, tegemist on geopoliitilise protsessiga ja äh, see tekitab küsimuse, kas Euroopa projekt on edukas või ei ole. Äh, ja meil on vaja võtta siin täielik vastutus nende protsesside eest, ma ei ütle, et me peaksime kindlasti latti madalamale laskma oma inimõiguste nõudluse osas, aga äh, me peaksime kindlasti nägema seda poliitilise laiema projektina, nii et me ei taha kaotajate poolel olla. ja teised liikmed, idapartnerlus, äh, kuus riiki on väga erinevad riigid võib-olla me peaksime rääkima üksikutest lähenemistest konkreetse liikmesriigi puhul, sellepärast et me ei saa sama vitsaga lüüa kõikide riikidega dialoog Ukraina ja assotsiatsiooni lepingu sõlmimise potentsiaal äh, on juba lähemale tulnud, äh, teised äh, riigid peavad läbirääkimisi, me tunnustame Moldovat, kes on tulnud välja majanduskriisist, on lahendanud ära probleemid valitsusega ning tegelikult väga kiiresti saavutasid edu läbirääkimistel, mis kõik on kokku väga hea praegusel hetkel on võimalik tehnilised läbirääkimised läbi viia ka Gruusiaga. ma olen nõus äh, ka liikmete kommentaaridega, kes äh, ütlesid, et äh, demokraatia juurutamise protsessid on seal väga raskelt edenevad. sama, samal teemal oleme rääkinud ka Gruusiaga, me oleme kutsunud neid korrale, öelnud, et õppige käituma ausalt öeldes ja ilmselt kellegi vangi heitmine ei ole kohe konkreetselt läbirääkimiste võimalus, vaid peaks leidma ka teisi meetodeid. Nemad võtavad neid asju väga tõsiselt ja äh, nad ei ole võib-olla liiga säravalt teinud edusamme, aga edasi liigutakse ning ehk jõuame ka assotsiatsioonilepinguga lõpule. sama asja on võimalik teha ka Armeeniaga, ehk isegi sel kuul äh, Äh, kui juulis õnnestub äh, neid läbirääkimisi äh, alustada, siis suve ajal võime isegi saada esialgsetest tõketest üle. lihtne see olema ei saa, aga komisjon püüab anda endast kõik selleks, et nendele ootustele vastata ja siis on meil kohe topeltedulugu. edasi, viisade teemaline dialoog. praegu on aeg napp nende teemade arutamiseks, aga neid teemasid tuleks üles võtta ikka, sest äh, oluline on see, et äh, maailma äh, gravitatsioonikeskuseks tuumaks ei ole mitte Euroopa Liit, väga palju on teisi olulisi punkte maailmakaardil ja tollid ja viisavabadus ja kõik see on tegelikult motivaatoriks meiega suhtlemiseks ja erinevaid motivaatoreid pakuvad erinevad regionaalsed plokid välja mäletate ju Ukrainaga tolliliiduga liitumise läbirääkimisi, me tuletasime neile meelde, et nad ei saa läbirääkimisi pidada äh, tolliliiduga liitumiseks ning vabakaubanduslepingu liitumiseks samamoodi. mängureeglites on vaja selgusele jõuda ning vaja on mõelda, millise äh, plokiga siis liituda, millega mitte. ja see on loomulikult riigi pikaajalise strateegia Mm, küsimus. Lähe-, lühiajaliselt võib neil olla igasuguseid probleeme, aga nad peavad teadma, et Euroopas ootab neid äh, suur turg, kus on viissada miljonit tarbijat, mingit, mis avab tegelikult erinevaid võimalusi neile pikaks ajaks kasu teenida. ja seda ma põhimõtteliselt Ukraina meediale ka väsimatult kogu aeg korrutan me ütleme, et meie ei tee teie eest otsuseid, meie ei otsusta midagi, me austame neid otsuseid, mis te ise teete, aga me eeldaksime, et te suunduksite Euroopa teele, sellepärast et me usume oma väärtustele ja väärtustesse ja Euroopa projekti ning me tahame teid Euroopa osana näha mitte ainult äh, geopoliitilise kaardi pärast, vaid ka teistel põhjustel. Gruusia juurde tagasi tulles väga oluline on siin tuletada meelde, et me ei räägi siin äh, matemaatiliste osade summast, vaid meie organisatsioon on inimõiguste, õigusriigi ja teiste väärtuste põhine ning kõik sümbolid, mis nende väärtuste vastu käivad, äh, neid peaksime võtma äh, tõsisemalt. me peame aitama oma Gruusia sõpru jõuda sellele, sellesse punkti, kus äh, tagasiteed Euroopa teel enam ei ole edasi Kaukaasia, Aserbaidžaan, jällegi hoopis teine juhtum, nagu te teate, Aserbaidžaan ei saa olema Euroopa Liidu liige. Nad ei hakka kohandama oma õigussüsteemi, aga nad räägivad sellest ning tegemist on kindlasti energia vallas regioonis väga olulise osalejaga. Nad võivad olla kas sõltumatud, neutraalsed või näiteks abistada meid meie Eh, poliitikates ja teemades, nii et eh, me peame nad pöörama enda poole, räägime Aserbaidžaaniga läbi ja pragmaatiliselt on see väga oluline. aga jällegi ei tohi see meie väärtustepõhisele lähenemisele vastu käia, sest ma tean, et eh, väga palju on inimõigustest ja muudest teemadest vaja seal rääkida, aga mm, ambitsioonid ei ole neil väga kõrged, nad ei taha saada Euroopa riikide klubisse sisse, aga püüame teha kõik, mis võimalik selleks, et meie positsioonid läheneksid üksteisele tulles nüüd teiste riikide juurde, Moldovast rääkisin juba, mis Moldovasse puutub, siis tegemist on väga hea näitega, kui me räägime enam enama eest põhimõttest. Nad on väga palju ära teinud äh, viisade süsteemi parendamiseks, äh, läbirääkimised on olnud edukad ning äh, see protsess jõuab ehk lõpule selle aasta lõpuks ning neile peaks kindlasti andma viisavabaduse, see ongi enam enama eest põhimõte kui nad teevad seda, mida me neilt ootame, siis me peaksime nende ootustele vastama ja mitte looma teisi probleeme või tõkkeid, vaid andma ikkagi siis enam enama eest, nii nagu lubatud. edasi Valgevene. kui me siin praegu istume, siis olete teie minust väga kaugel. Vilniusega on muidugi asi raskem, sellepärast et kolmkümmend kilomeetrit on piirini ja nelikümmend kilomeetrit on äh, Vilniusest äh, selle kohani, kuhu see tuumajaam rajatakse äh, Valgevenes. me teame kõiki neid tundlikke küsimusi ja ma alati kordan seda ühte ja sama näidet ja vabandage, kes on juba kuulnud seda, aga sest mu repertuaar on kogu aeg sama. aga kui Valgevene president on öelnud, et see on väga oluline, aga see on kallis, ehitage see kaks korda odavamalt ma olen kindel, et nad ehitavad selle kaks korda odavamalt. mida tähendab tuumajaama rajamine kaks korda odavamalt? Te ilmselt teate, mis see tähendab. nii et ma ütlen, et äh, tulles tagasi meie prioriteetide juurde, mida ma juba alguses mainisin, ma kõiki neid ei maininud, sellepärast et aeg oli napp, aga ma ütlesin, energiapoliitika on tähtis ja meie eesistumise ajal on vaja selles osas palju ära teha. siseturu siseenergiaturu äh, eduarenne ning ühishuviprojektid, mis on ka seotud energiavaldkonnaga. ja nüüd tulles äh, energiapoliitika välismõõtme juurde ja mida see meie poliitikatele tähendab, mida see välispoliitika energia vallas tähendab. Nendel teemadel peab Euroopa Liit rääkima ühel häälel ja ma usun, et tuumarajatised kümme kilomeetrit meie piirist eemale kahtlase kvaliteediga ehitatult see ei tohiks olla üldse meie jaoks ainult peavalu, vaid ähm, ma ei hakka teid kurnama meie kahepoolsete probleemidega, ma ei ole kunagi seda teinud, aga praegu on see teema väga oluline ja me peaksime võtma rohkem vastutust, rääkima ühel häälel. Äh, tuumaohutusdirektiiv tuleb välja töötada, mis on ka meie eesistumise üks äh, prioriteet, need asjad läbi vaadata ja kui te olete nõus, siis see võiks olla meie ühine eesmärk meie kannatus on äh, eesli oma, meil on juba piisavalt äh, kogemust ka selles vallas, aga ma tahaksin kindlasti kutsuda teid kõiki üles äh, ühtsel häälel rääkima, sellepärast et see on väga oluline. ja idapartnerluse osas juba ma räägin liiga pikalt, ütleb kõneleja, see kõik on nii huvitav, et ei tea, kas peaks nüüd lõpetama või mis Äh, meil on kaks äh, lähenemist, proaktiivne lähenemine või oota ja vaata äh, lähenemine. mina olen ikkagi proaktiivsuse poolt, me ei saa siin lihtsalt passida ja vaadata, mis hakkab saama. kuigi see on loomulikult legitiimne lähenemine. loomulikult ei ole meie partnerid täiuslikud, nii mõndagi läheb valesti. ja nüüd PowerPointi stiilis muud küsimused. Türgi, olen nõus, peame olema ambitsioonikamad, kui see on võimalik. ma arvan, et et kindlasti liitumisprotsess annab ka mastaapi juurde. kohtusüsteemi reform, peatükk üheksateist, peatükk kakskümmend kaks, siin ma olen nõus, lähme kaugemale, kui see on võimalik, oleneb. ma ei ole ka Albaania suhtes mitte skeptiline, ma ütlesin, et me kindlasti survestame kandidaatstaatuse suunas, see ei ole üldse mitte lihtne laseme neil äh, siirdega sujuvalt üle saada, ma arvan, et nad on selleks valmis, ma usun, et äh, poliitilised partnerid on valmis ka võtma selle vastutuse. nii et ma ei ole siin skeptiline, aga võib öelda isegi, et ma olen positiivselt meelestatud. aga riik peab muidugi ise saama omaga hakkama. Albaania, Süüria, Bosnia on ka riik, jah ma usun, et äh, mind ei tohiks tajuda ja minust aru saada kui, kui skeptikust. ma olen täiesti pragmaatik, ma olen äh, NATO-ga, NATO raames väga palju nendest riikidest rääkinud ja arutanud neid küsimusi. ja ma arvan, et see riik peaks toimima ka riigina ja institutsioonide tasandil, muidu see teema Albaania suhtes kerkib kogu aeg. meie püüame eesistujana teha kõik, mis võimalik, aga me kindlasti ei saa selle riigi eest ju ise tegutsema hakata, nad peavad seda ise tegema. nii et äh, realistlikult lähenedes äh, kogu see olukord ei ole üldse mitte lihtne. nii et äh, müts maha teie ees, teie edulugude ees, aga praegu ei ole sellest piisav, sellest ei ole, seda ei ole piisavalt praegu. edasi Süüriast räägiti juba, mis me ikka siin lisame, Valgevenest on räägitud. Ameerika Ühendriigid. ausalt öeldes mina ise olen alati seda meelt, et äh, rahunegem maha sellepärast, et mina ise olen alati, mul on kiusatus pigem olla emotsionaalne, eriti kui me mõtleme andmete järgi nuhkimise ja teiste teemade peale, mis praegu viimasel ajal on üles kerkinud. ma arvan, et me peaksime kindlasti vastutustundlikult käituma, rääkima oma strateegiliste partneritega, selgitama, milline on olukord, ma tean, et need protsessid on alguse saanud, nagu te teate, kõrgetasemeline grupp kohtus esmaspäeval, rääkis, mis on kaalul ning esimene kontakt on siis nüüd üles võetud, loodame, et see osutub edukaks, sellepärast et vaja on selgust tuua, mis värk on. muidu ei ole meil vaja lihtsalt eh, mitte selgeks teha, et eh, mis on juhtunud, vaid me peame seisma ka selle eest, et eh, tulevikus selliseid rikkumisi ei oleks, sellepärast et meie tuumväärtuste osad on nii inimõigused kui andmekaitse küsimused ja privaatsus. aga samas nüüd tõmmata vett peale kõigele ja kasutada seda nuhkimislugu Äh, et äh, tõmmata kriips peale täielikult vabakaubanduslepingule. Ehm, äh, Iirimaa eesistuja on selles osas väga suurt tööd teinud, sellele kokkuleppele jõudmine on väga raske olnud ja see väga oluliselt mõjutab kaubandussuhteid kogu maailmas. me saame seada üles uued standardid, olla ambitsioonikad, meie SKT saab kasvada pool protsenti mõlemal Atlandi poolel ja see peaks olema kindlasti meie prioriteetide nimekirjas number üks. me peame tegema seda ratsionaalselt, professionaalselt, kasutama ära kõiki suhtluskanaleid ja nii edasi. nii, kahjuks nüüd laiendada mul praegu ei ole siin võimalus, et aeg on otsas. suur tänu, kas äh, veel viisteist minutit äh, mõneks küsimuseks võiks olla aega, küsib härra esimees have still Egypt. Egypt. Egypt, I skipped. jah. Should I add Egypt? I asked. kas Egiptuse teemal peaks veel rääkima? Äh, härra Paletskis tahab äh, esitada küsimust. suur tänu, härra esimees. austatud äh, minister, te rääkisite ka Valgevenest. Te mainisite olulist aspekti Leedu ja kogu Euroopa Liidu jaoks tuumajaama ehitamist. just eile me arutasime Valgevene küsimusi ning me jõudsime järeldusele, et juhul, kui poliitvangid vabastatakse, võiksime me taas üritada dialoogi Valgevene režiimiga loomulikult ei ole mingeid tagatisi, et nii ka läheb,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 siiski esitada omalt poolt samuti paar lühikest küsimust. Eh, härra minister, eh, te ju teate, kui keerulised, eh, kui keeruline on olukord Moldo-, Moldovas praegu tänu kujunenud koalitsioonile. kas teil on ideid, milliseid ettepanekuid võiksime meie omalt poolt teha, et saada Euroopa Liidu poolt Moldovale selge signaal? ning Valgevene ja äh, Ukraina osas, millised on teie ettekujutused, kas me võiksime püüda äh, siin äh, loota liberaliseerumisele, kas me võime loota, et Lukašenka režiim liberaliseerub? Hvala gospodine predsjedniče Evo ministre, vrlo pažljivo sam slušao što ste rekli i o Bosni i Hercegovini. E, međutim... lugupeetud minister, ma kuulasin hoolikalt, mida te ütlesite Bosnia-Hertsegoviina kohta, aga asjaolu, et see poliitika on kaasa toonud mitte Euroopa jõudude mõju suurenemise Bosnia-Hertsegoviinas, vaid Venemaa ja Türgi jõudude mõju suurenemise. kas võib oodata, et Leedu eesistuja omalt poolt rakendab tugevamat ja positiivsemat Euroopa Liidu poliitikat Bosnia-Hertsegoviina suhtes ja millised on teie eesistumise eesmärgid, näiteks Serbiaga seoses te tõite välja väga ambitsioonikad eesmärgid alustada läbirääkimisi juba enne jaanuari, aga mis teil Bosniaga kavas on? aitäh, esimees minister, te peaaegu üldse ei maininud suhteid Venemaaga, kas äh, Venemaa on endiselt Euroopa Liidu päevakorras üldisemas mõttes, millised on teie eesistumise väljavaated äh, seoses äh, käimasolevate läbirääkimistega Vene Föderatsiooniga uue laiaulatusliku kahepoolse äh, kaubandusleppe üle, aga eriti tahaksin mainida Magnitski soovitust, mille parlament eelmine aasta vastu võttis ja hiljuti nelikümmend liiget kirjutasid alla kirjale, mis saadeti nii teile kui ka teistele välisministritele. kas teil on mingit kava tuua see küsimus nõukogu päevakorda oma eesistumise ajal? Have... Äh, aitäh, ma vabandan, mul tõesti võib-olla jäid mõned küsimused kahe silma vahele ja ma tulen teie juurde tagasi Egiptus äh, ma selgitasin olukorda, selgitasin oma seisukohta, äh, seda, et ühiskond on lõhestunud, äh, jõu kasutamine ja nii edasi. ma endiselt leian, et demokraatlikku valitsust ei tohi sõjaväega võimult kõrvaldada. meeldib see teile või mitte, aga see on minu seisukoht. see ei ole asi, mille üle me peaksime olema uhked, mida me püüaksime legitimeerida või pretsedendiks muuta professor Landsbergis äh, kommenteeris ja mm, küsimus, et kas on mingeid lahkarvamusi eesistuja ja nõukogu vahel idapartnerluse osas, ei, ma ei ole seda tundnud. ma ma olen tundnud väga konstruktiivset koostööd ja toetust, nii et mul ei ole mingeid kaebusi, üldse mitte äh, Äh, samuti koostöö Kehte Ashtoni või Stefan Füülega komisjonist äh, täpselt samamoodi ma tunnen. mul on hea meel, et see tippkohtumine ei ole meie probleem, see on küll Vilniuse tippkohtumine, aga see on lihtsalt tippkohtumine, mis leiab aset Vilniuses. Äh, Valgevene, jah, mina pooldan kaasamist ja ma leian, et äh, müüride ehitamine, isoleerimine, see ei ole mõjutamise moodus, peaksid olema toimivad kommunikatsioonikanalid. hiljutine otsus äh, äh, minister Makei sellesse riskikeelu nimekirja äh, või võtta välja sellest nimekirjast, on täpselt samamoodi äh, see ei ole mingi kingitus või see ei ole auhind äh, millegi eest, äh, mida nad on paremini teinud, sest ausalt öeldes midagi paremini ei ole, ei ole tehtud, aga see on üks kommunikatsioonikanal, äh, mida tuleks kasutada ja minister, kui ta tuleb, siis on huvitav kuulda, mida tal öelda on ja pärast seda kohtumist äh, on meil rohkem mõtteainet, mida edasi teha. meil ei ole mingeid illusioone, et äh, nüüd see mõttelaad kohe muutub, aga kaasamine ja suhtlus on väga olulised kanalid, mida peaks kasutama. kuigi päris palju on ka tehtud, kriis on lahendatud, endiselt on hulgaliselt probleeme, mis on lahendamata tippkohtumine Vilniuses, see on võimalik ja äh, väga hea signaal valitsusele ja see on võib-olla parim toetus, mida meie omalt poolt saame Moldovale pakkuda. Bosnia küsimus, ausalt öelda ega mul siin väga palju öelda ei olegi, võin vaid korral, korrata, et äh, poliitilised juhid äh, peavad tegelema Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuse rakendamisega ja samuti diskrimineerimise lõpetamine, ühesõnaga tegema midagi käegakatsutavat, äh, lahendama konkreetsed küsimused, mis nende ees on, mitte tegema midagi abstraktset ja seeläbi sillutama teed stabilisatsiooni assotsiatsiooni lepingu suunas, äh, millele võib järgneda Euroopa Liidu liikmeks saamise tee. Venemaa, äh, Kristina, jäi mainimata sellepärast, et äh, selle kohta ei küsitud, esiteks Venemaa ei ole osa idapartnerlusprogrammist, aga Äh, härra Brock on vahetunud, äh, jah, ma püüan teda asendada, kuigi ma ei tea, kas õnnestunult, kas ta tegi midagi valesti, et äh, tegin ma midagi valesti, et ta ära läks? ei, ei. vabandust, praegu ma pean selgitama, härra Brock vabandas, toimub tema raporti hääletamine põhiseaduskomisjonis ja seepärast ta pidi lahkuma ja mina olen siin tema asemel, vabandan Venemaa kohta siis. oleme selle uue lepingu protsessis ja iga kord, kui me midagi uut teeme, eh, isegi on kirjutanud neid artikleid, nõndanimetatud eh, lähtestamise eh, artikkel nii-öelda reset, see reset ei tähenda sama, mis kustutama, et kõik varasem on kustutatud. WTO läbirääkimiste kokkulepped, need on rakendamata ja me peame sellest rääkima. mõnikord eh, süüdistatakse meid russofoobias eh, alusetult, sest tegelikult me ei ole seda. me püüame suhteid viia positiivsele teele. kui kohtusime Sergei Lavroviga, siis eh, poole aasta jooksul kolmel korral olid meil väga positiivsed arutelud, väga avatud arutelu ja mainisime nii negatiivseid punkte, mis kahjuks on olemas, paljudes aspektides oleme lahkarvamusel, aga me oleme püüdnud samal ajal keskenduda ka positiivsetele aspektidele ja ühiselt nende osas midagi ära teha. täpselt samamoodi võiks teha Euroopa Liit, et mitte ära unustada neid keerulisi ja vastuolulisi teemasid, aga liikuda edasi ka positiivsetes aspektides Äh, mitte muidugi võimaldada nii-öelda sissepääsu tagaukse kaudu. viisarežiimi äh, küsimus, me teame, et äh, me teeme siin tugevasti tööd ka Moldova ja Ukrainaga, Ukraina võib-olla jõuab teise faasi ja on teisi näiteid, aga me ei saa viisavabadust anda lihtsalt niisama mingitel poliitilistel põhjustel. see peaks olema ajendatud konkreetsetest sammudest ja tulemustest see protsess liigub edasi, aga see ei saa minna kiiremini, kui on võimalik ja vajalik. see peab olema tõesti tulemustepõhine. meie eesmärk on loomulikult tasakaalustatud suhted selle riigiga. väga oluline on ka rääkida ühel häälel, ma võin siinsamas ruumis öelda, et on palju räägitud ja ajakirjanduses kirjutatud kolmandast energiapaketist ja energiajulgeolekust. see ei ole küll meie arutelu teema, aga väga tundlik teema. Äh, öelda, et mm, me peaksime kohe lõpetama, vastasel juhul nad meiega enam läbi ei räägi, aga nüüd see nii ei ole. me hindame loomulikult Venemaad kahepoolselt vägagi, kaubanduspartner, majanduspartner, Venemaa on väga oluline partner Euroopa Liidu jaoks, me tahame neid suhteid, aga kui Venemaa tahab olla aktiivne Euroopa turul, siis ta peab järgima ka kehtivaid reegleid, sealhulgas äh, energiapaketi reegleid. võtame seda protsessi kui reaalsust, see ei ole midagi dramaatilist, see ei ole ultimaatum. Äh, mis puudutab teisi küsimusi, Kristiina mainis Magnitskit. eesistujana me püüame jääda erapooletuks, me ise ei tõstata seda küsimust, aga me ka ei takista selle tõstatamist. see on sümboolne juhtum ja on, mõistetakse erinevalt äh, õigusriiki ja demokraatiat Venemaal. me ei saa loomulikult seda teemat laualt kõrvale lükata, aga sanktsioonid on vägagi tundlik instrument, see on minu arvates selline viimase instantsi vahend. see on asi, mis vajab põhjalikku arutelu ja ka seda tehakse need suhted küll liiguvad edasi, alati ei ole see lihtne, aga meie lähenemine peaks olema järjekindel ja siis lõppkokkuvõttes saavutame edu. mis teemad veel olid? poliitilised vangid Valgevenes. pean kohe alguses ütlema, et äh, millest iganes me räägime, kaasamine, kommunikatsioonikanalid, see ei tohiks toimuda poliitiliste vangide arvel, need, nemad tuleb loomulikult vaba, vabastada me peaksime lihtsalt veenma neid, et äh, on võimalik see takistus kõrvaldada ja see avab võimaluse äh, nende võimalikuks osalemiseks tippkohtumisel. Äh, pärast Jüli ministrite kohtumist võib-olla saame uuesti seda arutada, on täpsemat infot, aga seeläbi saaksime nad tuua lähemale Euroopa mõtteviisile vangide küsimus tuleb lahendada seni, aga kahjuks jah, me edasiminekuid ei ole näinud. aitäh, härra minister, et äh, leidsite võimaluse siia tulla, nendel teemadel meiega rääkida ja ootame teid ka tulevikus tagasi. aitäh!